parlamendis härra Pavlov Šenike-Roba on teatanud, et viieteistkümnendast märtsist kaks tuhat viisteist paneb ta Euroopa Parlamendi eh, saadiku mandaadi maha ja vastavalt kodukorrale me kuulutame selle koha vabaks ja informeerime vastavaid riiklikke asutusi. vastavad Hispaania asutused on mulle teatanud, et härra Miguel Urban Crespo viiendast märtsist asendab äh, Äh, proua Theresa Rodriguez Rubiot. parlament äh, äh, võtab teadmiseks, et härra Urban Crespo on valitud ja ma meenutan talle, et vastavalt kodukorrale saab ta kõikide õigustega parlamendi tööst osa võtta õiguskomisjon kahekümne neljandal veebruaril oma istungil vastavalt kodukorra artiklile kolm kontrollis olu-.